Oh, uh, kaunist äh, pärastlõunat, kallid kolleegid. järgmine päevakorrapunkt. peaaegu õigeaegselt hakkame ka pihta. infotund äh, nõukogule ja tervitan siin äh, ka eesistujariigi esindajat, härra ministrit. tegemist on esimese infotunniga Hispaania eesistumise ajal ja küsimused vastavalt esitamise järjekorrale, kuid esimene küsimus, mille on esitanud härra Tondo, loeti vastuvõetamatuks, kuivõrd puudutas see kriminaalõigust ja see oli eile teisipäeval arutelul, seega kohe küsimus number kaks. esitanud on selle härra Mitchell, pro-, puudutab see laenuraha vähenemist ja laenude andmist ettevõtetele ja härra minister, teil on äh, vastuseks sõna suur tänu teile, proua president. probleem, kuidas garanteerida, et ettevõtetel oleks ligipääsu laenudele ning liik-, liikmes-, riikide eh, tegevused seda saavutada, on eh, nõukogu jaoks väga murettekitav olnud Ehm, ülem, viimasel ülekogul täheldati, et liikmesriigid on teinud väga palju selleks, et lihtsustada laenudele ligipääsu. kevadel rõhutas nõukogu, kui oluline on kasutusele võtta meetmed selleks, et majandust taaskäivitada. paluti, et komisjon analüüsiks äh, olemas, kasutusele võetud meetmeid ja informeeriks sellest Ehm, juuni eh, ülemkogul. ülemkogul mm, analüüsiti liikmesriikide toetust finantssektorile ning eh, samuti ka seda, kui stabiilsed ja toimivad on finantsturud. tulemused avaldati nõukogu raportis ja eh, selleks ministrite nõukogult ülemkogule ning üldine sõnum oli positiivne öeldi, et oli esitatud garantiisid ning samuti taaskapitaliseerimissüsteeme liikmesriikide poolt ja et liikmesriigid olid os-, mänginud väga olulist rolli selleks, et majanduslangust peatada. meenutagem, et isegi kahe tuhande kaheksanda aasta lõpul oli eh, oht, et lausa finantssüsteem variseb kokku. Eh, oli raskusi pankadel äh, Ehm, ülemaailmsele rahastamissüümile ligipääsuda, see tähendas seda, et ka laenude osutamine pankade poolt osutus keeruliseks. see tähendab seda, et riigiabid olid osutunud väga oluliseks. praegusel hetkel pangandussektor on endiselt suure surve all. sellega seoses on oluline, et nõukogu, et liikmesriikidelt, et äh, nad taas rahastaks vajaduse korral eh, seda sektorit, et garanteerida eh, laenude osutamist vajaduse korral. ning detsembris konstanteeris nõukogu, et liikmesriigid olid kasutusele võtnud abi meetmed olid taastanud eh, finantsstabiilsuse. samas rõhutati, et olukord on endiselt veel keeruline ning süsteem habras. ning nõuti andmeid selleks, et oleks teada, kuidas on olukord lisakrediidi küsimustega. nõukogu on ühest küljest ehm, väga tähelepanelikult olukorda jälginud ning see tähendab seda, et eh, praegu võib öelda, et seoses koostööle Keskpangaga on toimunud paranemine Eh, ligipääsul eh, laenudele ja seda ka ettevõtete poolt. suur tänu teile uh,! Sure that, uh, Mr... suur tänu, härra minister, ja ma olen täiesti veendunud, härra Mitchellil on lisaküsimus. jah, suur tänu, proua minister, suur tänu härra ministrile, proua president, suur tänu vastuse eest, härra minister. minu kogemus on küll selline, et kõik pangad äh, küll mitte, kuid mõned pangad on käitunud äh, täiesti äh, väljakannatamatult äh, ja pa-, ja paljud pangad endiselt käituvad vastutustundetult. ka majanduskriisist väljatuleku ajal. näiteks Dublinis on minu jaoks teada üks ettevõte, mis on väga hästi juhitud ettevõte ja ettevõtte juht üritab kõik teha selleks, et teda aidata, samas on aga pangad tema vastu käitunud niimoodi, et nad ainult vähendavad tema juurdepääsu krediidile. palun, härra minister, kutsuge need pangad korrale, öelge neile, et me anname nendele maksumaksja raha ja nad peavad avalikke huve kaitsma, mitte ainult oma aktsionäride huve, kellest mõned on äh, ikka väga rikkad. suur tänu, äh, härra Mitchell, tuletan kõigile meelde, et lisaküsimuseks äh, on teil kolmkümmend sekundit, härra minister, vastake palun. jah, härra saadik, lugupeetud proua president, ma pean teile ütlema, et nõukogu seisukohast lähtudes ja institutsioonide seisukohast lähtudes tegutsetakse väga hästi. on tehtud kõik selleks, et likviidsuskriisi taas ei tekiks. Ecofin jälgis meetmeid, mis on kasutusele võetud riikide poolt ja seda süstemaatiliselt. ECOFIN tegeleb praegu sellega, et eh, vaadata, millised ehm, garantiid on pankade poolt esitatud ning eh, kas on näiteks piirangud seatud ettevõtetele laenudele ligipääsuks ning samuti kuidas täidetakse Euroopa Keskpanga nõudmisi. ma võin öelda teile, et seitsmendal detsembril kahe tuhande üheksandal aastal härra Trichet ütles, et mitte mingisugust äh, piirangut ei ole pakkumistele ligipääsuks ning pangad saavad toetust vajaduse korral ka Euroopa Keskpangalt. kui pangad ei pöördu Keskpanga poole, siis on äh, küsimus äh, pankade sisepoliitikas. kuid Euroopa keskpanga poolt ei ole mitte mingisuguseid piiranguid selles valdkonnas. olgu, kuidas on, nõukogu ja ka Euroopa Parlament on kahtlemata valmis eh, üle vaadata mm, need eh, nõudmised, mis puudutavad finantskontrolli me oleme valmis äh, ka äh, toetama muid komisjoni initsiatiive selles valdkonnas. suur tänu, äh, rohkem lisaküsimuste esitamise palveid ei ole, kuid proua president küsib siiski, et kas tõesti sellest teemast räägime? proua Kriis üks nõukogu prioriteete on suurendada Euroopa mõju rahvusvahelisel tasandil, eriti puudutab see Ladina-Ameerikat. kuid mis mõjust juttu on? praegusel hetkel ei tegelda sugugi demokraatia inimõiguste küsimusega, kas soovitakse eh, endiselt toetada vabakaubanduslepingutega režiime, mis saavad ohtu eh, inimõigused eh, Ladina-Ameerikas, näiteks Peruus äh, kus Vahuas äh, äh, korda saadetud äh, teod on traagiline tagajärg suurfirmade tegevusele. väga paljud, väga palju maad, maid on suurfirmade käsutuses, samuti Kolumbias on samuti ametiühinguid, tegelasi Äh, mõrvatud. mida, mida kavatsete teha selleks, et inimõigused äh, oleks olulisel kohal? proua president, andke andeks, aga mulle tundub, et teie küsimus on hoopis teisest ooperist kui äh, tegelik küsimus. ma ei tea, proua, kas te olete enne infotunnis osalenud, kuid lisaküsimus peab olema otseselt seotud küsimusega, mis on esitatud, nii et teie küsimus on täiesti vastuvõetamatu ja palun lugege parlamendi kodukorda nii, eh, kui eh, ma viimase küsimuse lõpetamisega ühele poole sain, ei olnud lisaküsimusi esitatud. nii et ma jätkan. või on siiski lisaküsimus, mis puudutab otseselt eh, krediidikriisi? härra Zemka, kas sellest te räägite? ja kui te sellest räägite, on teil kolmkümmend sekundit. jah, tõesti, majanduskriisis ma tahaksin rääkida. järgmine küsimus. me kõik teame väga hästi, et olukord on liikmesriigiti vägagi erinev ja sellepärast, mis puudutab äh, krediiti ettevõtetele, tahaksin ma küsida olukorra kohta Kreekas Kreekas on kriis sügavam kui kusagil mujal ja seega ma tahan teada, kas on mingisugust konkreetset äh, kava plaanis Kreeka jaoks eraldi vastu võtta. härra minister. ma arvan, et äh, siin üks hilisem küsimus on täpselt selle sama asjaga seotud, ma paluksin, et härra saadik ootaks hetke, kui ma vastan sellele küsimusele ja ma vastaks niimoodi ka tema küsimusele. see on täpselt seotud sellesama küsimusega. millisele küsimusele te viitate, härra minister, lihtsalt härra Tšehhkale teatamiseks, et kui palju ta peab ootama veel? see on küsimus number üheksa, vähemalt minu nimekirjas, kas kaheksas või üheksas? selle esitas äh, härra Kratsas Tarapoulos, see puudutab majandusolukorda Kreekas. okei okay,, well on, on that väga hea, sellisel juhul öö, äh, ja tundub, et ka küsimuse esitaja on valmis ootama ära selle kuni me sinnapaika jõuame ja kui lubate, läheme siis nüüd järgmise küsimuse juurde. võib-olla mingisuguse korra saame siis majja selle infotunniga. järgmise küsimuse on esitanud härra Posselt, puudutab see Kosovo integratsiooni Euroopa Liiduga, nii et härra minister, kui olete valmis, siis palun. tänan, proua president. nõukogu on korduvalt rõhutanud et eh, see on üks osa meie välispoliitikast ja meie naabruspoliitikast ning samuti ka meie laienemispoliitikast. oleme alati rõhutanud, et Lääne-Balkani riikidel on selge Euroopa perspektiiv. hiljuti, hiljutisel eh, nõukogu kohtumisel rõhutati, et tingimused peavad olema äh, võrdsed äh, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis, mis puudutab Balkani riiki. mis puudutab Kosovot, siis nõukogu on juba täheldanud, et liikmesriigid võtsid osut-, otsustamisel aluseks rahvusvahelise õiguse. nagu te teate, Kosovo ühepoolne äh, iseseisvusdeklaratsioon on rahvusvahelise kohtu ees kuid nõukogu on siiski alati arvestanud Kosovot oma Balkani poliitika väljaarendamisel ning selles osas on erinevate liikmesriikide valitsuste vahel eh, konsensus, see puudutab näiteks viisasüsteemi lihtsustamist. samuti on suure rahuloluga vastu võetud komisjoni kommun-, teatis mis puudutas meetmete kasutamist äh, Kosovo sotsiaalse ja poliitilise arengu osas. nõukogu kutsus komisjoni üles võtmas kasutusele kõikvõimalikud vahendid selleks, et lähendada Kosovot liik-, Euroopa Liidu liikmelisusele ja seda võttes arvesse kõiki eelpool mainitud asjaolusid. nõukogu kutsus komisjoni üles kaasama Kosovot Euroopa Liidu äh, erinevates programmides, e, e, allutada ta e, majandus- ja rahanduskontrollile ning samuti suurendada assotsieer-, assotsieerimisprotsessi. selles osas võeti vastu otsused detsembri toimunud kohtumisel. suur tänu, sul on härra Posseltil. suur tänu, härra minister. kaks konkreetset äh, märkust veel kõigepealt, kas te arvate, et Hispaania eesistumise aja jooksul on võimalik midagi ära teha ka Kosovo viisarežiimiga, selleks et Kosovo ei satuks äh, Vaba Balkani piirkonnas äh, ainsaks äh, kindluseks ja vangi, vangistusse ei satuks? ja mida teha nende liikmesriikidega, kes seni veel ei ole Kosovot tunnustanud, kuid esimene küsimus, kõige olulisem, viisarežiim? härra minister, palun Sí, he citado el régimen de visa. ma rääkisin viisarežiimist juba. nõukogu on alati näidanud üles valmisolekut, et Kosovo saaks samuti osa viisalihtsustusrežiimist, et viisasüsteemi liberaliseeritaks, nagu mujalgi selles piirkonnas. nagu te teate, eh, nõukogu parasjagu teeb tööd nende küsimustega, see tähendaks siis esiteks eh, viisa äh, režiimi lihtsustamist ja hiljem täielikku liberaliseerimist. loomulikult peab täitma selleks teatud tingimusi. komisjon teeb selles osas koostööd asjasse puutuvate riikidega, me teeme koostööd Kosovoga ning me teavitame ja teavitatakse nõukogu pidevalt, et äh, Eh, viisarežiim lihtsustuks Euroopa Liidu naaberriikides, on mõte, mis eh, on Hispaania eesistumisele väga südamelähedane ning see puudutab ka poliitiliste suuniste väljatöötamist, mida peame kindlasti toetama lähikuudel Euroopas. see puudutab ka mobiilsuse suurendamist ning kommunikatsiooni lihtsustamist, liikumise lihtsustamist, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka Euroopa Liidu naaberriikides. see on kahtlemata kasulik mõlemale osapoolele, Euroopa Liidule, mis viisad eh, annab ning need riigid, mis peavad samuti seda tegema, sest kõik käib eh, vastastikuse printsiibil. Received... Eh, suur tänu, üsna mitu lisaküsimuse palvet on esitatud, reeglite järgi on lubatud ainult kaks, härra Möltser ja härra Švantsis küsimused äh, üksteise järgi ja siis saab vastuseks härra minister. kõigepealt härra Möltser, palun. suur tänu, proua president. härra minister, kõikides nõukogu algatustes äh, tuleks arvestada ka Serbia huvidega, kas see on nii? Kosovo on äh, väga oluline Lääne-Balkani Euroopa Liiduga integreerumisprotsessis, sellega tuleb arvestada kõikides aspektides. järgmine küsimus, palun. Äh, suur tänu teie seisukoht, Hispaania seisukoht oli positiivne Kosovo kohta, kui Kosovo iseseisvaks kuulutaks, kuid ja hiljuti äh, viidi Hispaania väed ka Kosovost välja. kuid praegu oleme majanduskriisi kontekstis ja mul on teile naiivne küsimus, kui palju läheb see Hispaaniale maksma see, et Hispaania väed olid Kosovos ja kas te võiksite selgitada Kreeka positsioone, kellel on samuti teatavad jõud Kosovos, kas on mõistlik, et need väed siiski Kosovosse jäävad ka jätkuvalt? suur tänu, härra minister, palun. mis puudutab teie esimest küsimust härra Möltseri Serbia kohta, siis mõistagi Serbia on Lääne-Balkanis kõige stabiilsem riik ja me peaksime sellega arvestama kõikide poliitikate puhul, eriti arvestades Euroopa väljavaateid Lääne-Balkani piirkonnale. ja tegelikult on saavutatud hiljuti ka kokkulepe, millega te olete kindlasti kursis, et Serbia kodanikud on äh, viisa äh, kohustusest vabastatud ning äh, Serbiaga on sõlmitud ka vahepealne assotsiatsioonileping ja Serbia ametlikult esitas oma Euroopa Liidu liitumistaotluse. me kõik toetasime seda, kuid me peame ühenduse reegleid äh, järgima ka nende puhul, nõukogu kaalub kõiki detaile, nii nagu ka komisjon, ja siis me otsustame, kas see liitumine on võimalik ja et kas kõik erinevad kriteeriumid on täidetud. nii et mõistagi Serbia on riik, kellel on selles piirkonnas väga suur kaal ja meie seisukoht on, et nendel on väga selge väljavaade Euroopa suunas. nõukogu oli ühehäälselt selle poolt et sõlmitaks äh, Serbiaga vahekokkulepe. ja nüüd Kosovo kohta küsimus vägede kohaloleku kohta, see on Hispaania siseriiklik äh, küsimus, ärgem unustagem, et mina esindan siin nõukogu, mitte ühte või teist liikmesriiki. esindan ma nõukogu, nii et vaatamata tõsiasjale, et meil mingisuguseid arvnäitajaid ei ole selliste äh, maksumuste kohta tundub mulle siiski, et äh, ma peaksin rääkima igal juhul nõukogu nimel, mitte Hispaania nimel, suur tänu teile. suur tänu, härra minister. ja nüüd äh, järgmine küsimus, palun. Äh, küsimuse on esitanud härra Higins ja puudutab see troopiliste vihmametsade hävitamist, härra minister. Señora presidenta tänan. ma olen täiesti nõus teiega, härra Higins. oleme täiesti nõus sellega. põllumajandus ja vihmametsade hävitamine on kaks faktorit, mis mõjutavad CO2 heitmeid. keskkonda paik-, paiskamist. Pole teada, kumb neist faktoritest on suurema mõjuga, tegu on teadusliku kui poliitilise aruteluga. kuid olgu, kuidas on, selles kahes valdkonnas tuleb sünkroonselt tegutseda. ma arvan, et tegelikult on see alati nii olnud. alati, kui on räägitud jätkusuutlikust põllumajandusest, on räägitud ka metsaraiete vähendamisest. see on oluline osa ka meie ÜPP reformist, seda võetakse arvesse selleks, et leevendada kliimamuutuste tagajärgi. üks Euroopa poliitika osadest on, et ÜPP on meie üks tähtsamaid poliitikaharusid ja see on samas ka üks oluline osa meie võitlusest kliimamuutuste vastu. juba kahe tuhande kaheksandal aastal toetas nõukogu komisjoni äh, lähenemist äh, metsade maharaie peatamise vastu. komisjon arvutas välja, et metsamassiivi hävimine äh, suudaks äh, peatuda alles kahe tuhande kolmekümnendal aastal. praeguseks tuleks vähendada metsade hävitamist umbes viiekümne protsendi võrra kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. see on oluline selleks, et äh, jätkusuutlikult metsi majandada, see on oluline ka, üks olulisemaid aspekte Hispaania eesistumise jaoks. me peame kasutama Euroopa Liidu äh, olemasolevate äh, mõjutamisvahendite hulka, näiteks mitte siduv, mitte siduvad kohustused ning samuti ka metsakaubanduse, metsamüügi ja ostureegleid. Euroopa Liidu seisukoht Kopenhaagenis on, järgis sedasama äh, seisukohta ning äh, see oli üks äh, oluline samm siiski sellest üsnagi suure pettumuse tekitanud Kopenhaageni lepingust. me peame tegelema metsade hävitamise küsimusega just nende riikidega, kus see tegevus tegelikult toimub. võeti vastu ka otsused selle kohta, mis puudutab metsade kaitset, raie vähendamist ning samuti ka arenguriikide võimete, võimekuse, tegevusvõimekuse suurendamisele. suur tänu, härra minister, räägi siis palun. aitäh ja sooviksin omalt poolt edu Hispaania eesistumisele. olete teinud äh, suurepärase alguse sel nädalal. mis puudutab eh, küsimuste puud eh, neelavad süsinikdioksiidi ja tragöödia mm, Brasiilia eh, või Amazonase seisukohast on kuuskümmend protsenti nendest metsadest on Brasiilias. metsade hävitamine on tohutu, üks koma neli miljonit ruutkilomeetrit on hävitatud seni, kui me hävitame need metsad, siis äh, esiteks hävitatakse elukeskkonnad äh, paljudele ja teiseks, mis puudutab äh, põllumajandustootmist, kas me lõppkokkuvõttes üldse saame midagi teha või me lihtsalt räägime? minister, palun. härra Higins, ma sooviksin teile öelda, et me oleme absoluutselt nõus teie mõtteavaldustega. mis puudutab bioloogilist mitmekesisust, siis Hispaania eesistumisel on eesmärk süvendada jätkusuutlikku kasutust ehk siis teiste sõnadega, et äh, süvendada ja minna rohkem sügavuti bioloogilise mitmekesisuse kaitsel ning äh, samuti soovin teile öelda, et komisjonil on kavatsus äh, selle aasta alguses koostada roheline raamat metsade kaitse kohta. ma arvan, et see on väga oluline initsiatiiv. selles äh, suunas töötatakse edasi, et tegutseda selliste protsesside vastu, mis on kahjulikud teatud valdkondades. näiteks eh, võidelda ka eh, metsatulekahjude vastu, siin on väga paljusid erinevaid aspekte, mida tuleks arvesse võtta. ma arvan, et see on oluline hetk võitluses metsade hävitamise vastu. meie suund on tihedalt seotud bioloogilise mitmekesisuse kaitsega ja see on kahtlemata ka äh, üks oluline eh, as-, eh, oluline eh, eesmärk Euroopa tegevuses selles suunas. Mm, uh, suur tänu, päris suur huvi on selle küsimuse suhtes, on mitmed lisaküsimused, ma pean valima välja kaks küsijat põhinevalt sellel, kes registreeris ennast esimesena ja kes ei ole veel ka sõna saanud. kõigepealt härra Davis ja siis härra Overmeyer. kõigepealt härra Davis, suur tänu. üks vähestest Kopenhaageni konverentsi edudest oli kokkulepe mehhanismide suhtes, mis võimaldab arenenud riikidel aidata eh, kaasa viimatsõde hävitamise peatamisele, kas me peaksime sellele kokkuleppele nüüd eh, leidma sisu ja otsustama, kui palju me oleme valmis omalt poolt andma, et vältida vihmametsade hävitamist. aitäh, härra Obermeier, palun suur tänu. selleks, et vähendada süsinikdioksiidi heitmeid, viidi sisse teatud sertifikaadid, aga minu küsimus ei puuduta seda. emissioonikaubanduse süsteemi on ära kasutatud, kuritarvitatud. mil määral on seda kuritarvitust uuritud ja eh, missuguseid muudatusi kavandatakse? aitäh palun, härra minister, vastust. ma olen täiesti nõus esimese sõnavõtjaga, ma arvan, et ta mõtleb umbes samas suunas kui meiegi. troopiliste metsade maharaiumine arenguriikides tuleb peatada, see on väga oluline ka selleks, et nende riikide enda võimekust suurendada. see oleks neile endale kasulik. see tähendaks ka seda, et et kohalik eh, elanikkond, eh, välismaalased, eh, põliselanikud tuleks kaasata sellesse protsessi. ma arvan, et on tehtud tublisid edusamme Kopenhaagenis ja ei tohi eitada, et Euroopa Liidul on olnud juhtroll nii selles kui ka paljudes teistes valdkondades. ning Euroopa Liitu võib eh, Kopenhaageni osas kritiseerida, et eh, selles osas, et <clears throat> me oleme läinud palju kaugemale, me oleme tahtnud palju enamat kui see, mida seal saavutati. oleme, oleksime tahtnud palju rohkem sügavuti minna ning eh, see on kahtlemata, see seotud sellega, mida ütlesite, Euroopa see peab olema laudamatu osa meie võitluses kliimamuutuste vastu, on nüüd see konkreetne juhtum, millest räägiti, siis on kahtlemata praktiline osa meie meetmete ellurakendamises võitluses kliimamuutuste vastu. oleks vaja ära hoida eh, see, et mõningad nendest vahenditest ära, halvasti ära ei kasutataks, see on loomulikult igasuguste meetmete kasutuselevõtu negatiivne külg loomulikult tuleb nende meetmete kasutusele võtmist ja rakendamist väga tähelepanelikult jälgida. Press... aitäh, läheme nüüd edasi järgmise küsimuse juurde, selle on esitanud härra Aylward ja puudutab Euroopa tasandi meetmeid Alžeimeri tüve vastu võitlemiseks. härra minister, palun. suur tänu teile. nõukogu pöörab väga suurt tähelepanu Alzheimeri tõvele ja ka teistele neodegeneratiivsetele haigustele. selle haiguse vastu võitlus peab olema Euroopa Liidu jaoks väga tähtis eesmärk. lisaks sellele tuleb pöörata tähelepanu sellele, et seda haigust on aina rohkem eh, koos eh, seoses vanuse kasvuga, neid tuleb iga Eh, selle haigusega, eh, haigust põdevaid inimesi tuleb iga viie aasta juurde, viie aastaga juurde. ning teie poolt esitatud küsimus, härra Aibert, sellel küsimusel on kaks poolt. ühest küljest oleks vaja pilootprojekti nõukogu poolt äh, Ähm, ühisvõitluse, ühisrinde väljatöötamiseks neogeneratiivsete haiguste vastases võitluses. nii on ka ette nähtud äh, programmis, mille Hispaania eesistumine on välja töötanud ja mida te juba tunnete ja eriti puudutab see võitlust Alžeimeri tõve vastu. komisjon esitas omapoolse ettepaneku, mis võeti äh, kahe tuhande üheksanda aastal nõukogu poolt ka vastu. nõukogu võttis arvesse ka selle parlamendi poolt vastu võetud resolutsiooni selle initsiatiivi kohta. teisest küljest aga, mis puudutab Euroopa tegevuse koordineerimist, siis nõukogu leiab, et tuleb teha koostööd Euroopa tasandil, võitlemaks selle ja sarnaste haiguste vastu ja tuleb samuti ka vähendada neile peredele langevat koormat. sest iga inimese kohta, kes on haige, on selle äh, seotud kolm inimest, kellele langeb haige eest hoolitsemine. selle osas tuleb samuti tegutseda Euroopa tasandil. nüüd ühisraport äh, sotsiaalse kaasamise ja sotsiaalse kaitse kohta, mis võeti nõukogu poolt vastu kahe tuhande kaheksandal aastal liikmesriigid lubasid kvaliteetsetele teenustele ligipääsu garanteerida, samuti suurendada avalik- ja erainitsiatiive eh, eh, kvaliteetse hoolduse tagamiseks. on parem, kui haiget hooldataks eh, kas oma kodus või kodu lähedal kuid samas äh, kvaliteetse hoolduse tagamine on paljude riikide jaoks keeruline küsimus. Need oleks äh, nõukogu seisukohad selle raske haiguse osas. suur tänu, härra Elvõrd, palun. aitäh, president ja suur tänu, minister. hinnatakse, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks dementsuse all kannatavate inimeste arv kasvab ja on oluline, et äh, liikmesriikide valitsused võtaksid vastavaid meetmeid, leidmaks nendeks hooldajaid nendele inimestele. paljudel Euroopa riikidel ei ole plaane, kuidas välja töötada dementsusega toimetulekuks plaane. kuidas nõukogu kavatseb toetada liikmesriike, et äh, nad muudaksid selle oma tervishoiusüsteemis üheks prioriteediks? minister, palun Bien, eh, lo que nosotros. Hispaania eesistumine leiab, et tuleks äh, välja töötada väga oluline direktiiv selles küsimuses. see oleks seotud arenenud teraapiate kasutusele võtmisega ning samuti ka krooniliste haiguste, mittenakkavate haiguste ravi küsimustega. seda peaks arutama kõige kõrgemal tasandil. Äh, see peaks käima käsikäes ka patsientide ravi kvaliteedi ning turvalisusega. see peaks ka kõrgetasemelise riigi tervishoiu töögrupi tähelepanu pälvima. tihtipeale Euroopa Liidul ei ole pädevust eh, sellistes küsimustes sõna võtta, me peame siiski orienteerima, suunama, koostööd tegema, koostama, koondama riikide poolseid jõupingutusi, võitlemaks neu-, neurodegeneratiivsete haiguste vastu, eriti puudutab see Alžeimeri tõbe. samuti tuleb ka kaudselt abi osutada see on tõsi. liikmesriigid on need, kes on vastutavad otsese abi osutamise eest, puudutada perekonda toetamist, sellega võivad tegeleda näiteks äh, vabaühendused. kuid samas Euroopa rahvatervishoiu programmi abil on võimalik äh, vabaühendustel saada äh, fondidepoolset abi, see oleks võib-olla samuti huvitav, see peaks aitama neil toet-, Ähm, haigete ja nende perede toetamist, sest neid on, tabab see haigus ju väga raskelt samuti. see puudutab nii Alžeimeri tõbe kui ka teisi neurodegeneratiivseid haigusi. aitäh, mul on kaks lisaküsimust härra Higinsilt ja härra Tiko. härra Higins kõigepealt, aitäh ja tahaksin tänada ka nõukogu vastuse eest, aga mul on küsimus missugune on teie suhtumine äh, Alžeimeri tõvega isikute äh, voolikutes toitmise suhtes, kus viiakse see voolik isiku kõhtu? on räägitud standarditest ja suunistest, aga selle puhul äh, et see tagab inimestele piisava toitumise, et kuigi nendel on äh, dementsus, äh, nad saaksid siiski elada. minu jaoks on see natukene veider, aga mis on teie suhtumine sellesse? Rodika? tänan. neurodegeneratiivsed haigused on tabanud väga paljusid inimesi. kahjuks paljudes riikides ei ole äh, piisavalt võimalusi selleks, et seda haigust diagnoosida ja eh, samuti ka tagajärgi leevendada. kas te oleksite selle poolt, et võiks luua Euroopa ravikeskuse, mis peaks eh, hoolitsema paljude haigete eest ning samuti toetama ka teadusuuringute läbiviimist ravi leidmiseks? minister lugupeetud proua president, peab ütlema, et need äh, kaks mõtteavaldust, mida me siin kuulsime saadikute poolt, vajaksid kahtlemata teaduslikku lähenemist. arvan, et selles osas on Euroopa Liidus juba initsiatiivgruppe loodud, mis on oluline alus selleks, et äh, nende ettepanekute kallal põhjalikumalt tööd teha. näiteks pilootprogramm, mis äh, puudutab äh, neo-, neurodegeneratiivsete haiguste, eriti Alžeimeri vastast võitlust. komisjon tegi selles osas ettepaneku, mis oli seotud ühe nõukogupoolse soovitusega ja selle äh, küsimusega parasjagu tegeletakse. ma rääkisin varem ka kõrgetasemelise töögrupi olemasolust, mis on seotud ühisprogrammi väljatöötamisega nende haiguste vastu võitlemisel, mis on siis kroonilised ja, ja mittenakkuvad haigused. see töögrupp jälgib seda äh, initsiatiivi väga tähelepanelikult ja töötab välja spetsiifilisemaid küsimusi, mis peaks aitama konkreetsete lahenduste leidmised, nagu sellisedki lahendused, mille teie meile välja pakkusite. ma arvan, et just see töögrupp peaks selliste küsimustega tegelema. praeguse hetkeni see töögrupp jagab strateegilist programmi ja tulevikunägemusi, nad ning selles töös osalevad kakskümmend neli riiki. praegusel hetkel nad koostavad töö juhtimissüsteemi ja tööplaani. Nad esitavad esimese aruandes Hispaania eesistumise ajal ning kahtlemata on sellega seoses võimalik selliste küsimustega võimalik palju täpsemalt tegeleda. kui äh, mina seda suudaks praegu vastata, me suudaks palju paremini teie küsimustele vastata ja see, nemad, see oleks, oleks seotud ka tulevaste otsuste langetamine, aitäh. aitäh, minister, ma saan aru, et äh, härra äh, Higins ei ole ilmselt rahul, aga ma mõistan ka, et see on keeruline küsimus ja ilmselt äh, seda tuleb mingil hetkel eraldi käsitleda. Läheksime edasi järgmise küsimuse juurde, selle on esitanud härra Desir ja see puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust. härra minister, kui olete valmis, siis vastake. ma peaksin siin rääkima eh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse alast konverentsi, mis peeti Stockholmis kümnendast üheteistkümnenda novembrini kahe tuhande üheksandal aastal Rootsi eesistumine oli selle eh, konverentsi korraldanud ning seal osales ka Hispaania eesistumine. me jõudsime eh, kokkuleppele või arusaamisele, et me peaksime võtma selles osas eh, maailmas liidrirolli. me peaksime olema eeskujuks selles olulises valdkonnas, mille härra Desir tõstatab oma küsimusega. ettevõtete sotsiaalne vastus äh, turgude loomisel, keskkonnakaitsel, inimväärikuse, inimõiguste kaitset töökohas. see on kõik väga oluline. eriti võttes arvesse, et Euroopa Liit on maailma suurim majandus, samuti ka suurim, eh, samuti ka eh, arengukoostöö suurim toetaja ja see tähendab seda, et see on väga sobiv koht selle liidrirolli haaramiseks. sotsiaalne vastutus koosneb kolmest komponendist. Protect, respect, remedy ehk siis kaitsta, respekteerida ja parandada. riik peab kaitsma. see peaks äh, tähendama siis inimõiguste vastast, vastu rikku-, inimõiguste rikkumise vastast võitlust ettevõtete poolt, samuti äh, samuti ettevõtted peavad respekteerima inimõiguseid ning samuti kõik osapooled peavad garanteerima ligipääsu kompensatsioonile, kui on inimõigusi rikutud. meil on olemas veel üks uus vahend, mis on, milleks on Euroopa õiguste harta, mis on õiguslikult siduv. see tähendab seda, et esimest korda ka Euroopa tasandil on Äh, välja töötatud kaitsesüsteem ja see puudutab ka sotsiaalse vastutuse küsimusi. selleks peavad asjas kõik osapooled osalema, on vaja, vaja läbirääkimisi pidada kodanikuühiskonnaga, ettevõtetega, VKE-dega, ametiühingutega, et äh, see kolmepoolne läbirääkimised toimuks, et toimuks need kolm tegevust, millest ma enne rääkisin, Hispaania eesistumine kavatseb Palma de Mallorcal äh, kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal märtsil korraldada konverentsi, mis puudutab sotsiaalse vastutuse institutsionaliseerimist, võttes arvesse nende seost sotsiaalse dialoogiga. alavutame võimalust ühe vahendina lisada see, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid saavad teha selle küsimuse lahendamisel, sellest rääkis ka Hispaania äh, peaminister täna hommikul, see puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. ka see oh, sotsiaalse vastutuse küsimus on väga oluline. suur tänu, härra Desir, palun. suur tänu, proua president, suur tänu, härra minister, teie vastuse eest ja tõesti, ma tervitan teid äh, selle algatuse osas, mis, mis puudutab konverentsi, mis toimub märtsis, on jätkutööks äh, Stockholmi konverentsile jah, Euroopa peab olema ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas olema maailmas liider, kuid samas peab see aitama ka ettevõtteid mujal maailmas, ma räägin siin nendest filiaalidest, kes on teise juriidilise õiguskorra all, kas on tulemas mingisugust äh, seaduslikku elementi selle osas, et ettevõtted ka filiaalides teistes äh, riikides äh, järgiksid Euroopa põhimõtteid, töötajate õiguseid, keskkonnaküsimusi ja nii edasi. Euroopa ettevõtted jah, küll siin järgivad neid reegleid, aga mujal maailmas unustavad need ära suur tänu eh, ja härra minister! ma arvan, et Euroopa Liit peab tõesti toetama head praktikat eelkõige Euroopas ning sealt peaks tulema ka ettepanekud, mis õiguslikult peaks seda olukorda parandama tuleb arvesse võtta seda, et sotsiaalse vastutuse küsimus on õiguslikult siduv ja see on seotud loomulikult inimõiguste respekteerimisega. sellel on ka vabatahtlikkuse aspekt, see puudutab vabatahtlikke häid tavasid. sellega seoses on väga oluline, et Euroopa tasandil tekiks foorumid, mis läheks mis tegeleks nende küsimustega. mõned sellised foorumid juba tegutsevad. näiteks kõrgetasemeline töögrupp, liikmesriikide vaheline töögrupp kohtub iga kuue kuu tagant selleks, et omavahelisi kogemusi jagada eh, sotsiaalse vastutuse küsimustes. lisaks sellele peab ütlema, et praeguse majanduskriisi jooksul on tegelikult eriti oluline selles valdkonnas edasi tööd teha ja samuti ka eh, konkurentsivõime suurendamisel, keskkonnakaitsel ning samuti ka sotsiaalse kaasatuse küsimustes. kahe tuhande kümnes on oluline, kahe tuhande kümnendal aastal, mis on võitlus vaesuse ja sotsiaalse väljatõugatuse vastu. ma arvan, et see peaks olema lähtepunkt ning eh, see on esialgu veel üsnagi uus kõik, kuid äh, tulevik tuleks välja töötada just sellistes foorumites, kus kõik asjast osa, huvitatud osapooled peavad osalema dialoogis, kus peaks välja töötatama uued meetmed. ma arvan, et peaksime edasi minema sellest dialoogist ja hakkama tegutsema ja see tegu, selline tegutsemine on täiesti veel ennenägematu meie seas. suur tänu, härra minister, jällegi palutud on palju sõna lisaküsimusteks, kuid härra Koossa ja härra Martin saavad sõna, kuivõrd nemad pole seni sõna saanud ja härra Koossa, palun kõigepealt. suur tänu, proua president, lubage mul tervitada siin ka härra ministrit ja tahaksin tervitada ka tema sõnu seoses parimate tavade vahetamisega. me kõik teame, et Euroopa elanikkond vananeb ja ettevõtted kannavad vastutust inimeste eest, ka nende inimeste eest, kes on sunnitud minema invaliidsuspensionile ja mulle tundub, et nende inimeste ekspertiis ei tohi kaduma minna. see on väga väärtuslik, suur tänu. suur tänu, härra Martin, palun. suur tänu, proua president, see küsimus, äh, millest me siin praegu räägime, on äh, üleval olnud juba mõnda aega ja kõik see, mis siin praegu räägiti, on enam-vähem sama jutt, mis kümme-viisteist aastat tagasi ja minu konkreetne küsimus on see, et kas te olete minuga nõus, et kui me räägime ettevõtte sotsiaalse vastutuse äh, levitamisest, siis peab tooma sisse prääniku ja piitsa süsteemi. kas ka mustad nimekirjad oleksid võimalikud Euroopa Liidus tulevikus, kas see aitaks midagi kaasa olukorra parandamisele, paranemisele? me ju teame, et üsna tihti kasutatakse igasuguseid äh, häbimärgistamisi äh, vabandust, kasutades erinevaid silte meie toodetel erinevatele asjadele viitamiseks, võib-olla kasutaks silte ka ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohta. suur tänu, härra minister! ma olen nõus esimese sõnavõtjaga. tõepoolest, ma arvan, et see on dialoogi alus. Euroopa Liit, Euroopa Liidu dialoog liikmesriikidega, kodanikuühiskonnaga, ettevõtetega, ametiühingutega, kõigiga, kes on asjast huvitatud, see on väga tähtis. ma arvan, et praegu on jõudnud kätt hetk sellest põhjalikum, selle peale põhjalikumalt mõelda ning ma arvan, et äh, me peame siiski globaalselt küsimusele lähenema, sest tegu on sellise nähtusega, mis, mis kõik, mida kõigest esimest korda satub meie teravdatud tähelepanu alla. sellega tegeleb see kõrgetasemeline töögrupp, millest ma rääkisin, ning samuti ka konverents, mis korraldatakse märtsis. ma arvan, et seal just peakski äh, täpsemalt äh, uued mõtted välja töötada ja samuti ka meie uued, uued ähm, eesmärgid. vahel on vaja kasutada präänikut vahel piitsa ja alati pole sugugi parem piitsa kasutada. ma arvan, et on vaja integreeritud lähenemist. meil on vaja selliseid meetmeid, mis ei oleks kuidagi tükeldatud või individu-, individualiseeritud meil peaks olema integreeritud lähenemine kogu sellele eh, küsimusele, see on ju kokkuvõttes väga suur võimalus meie sotsiaalse vastutuse suurendamiseks. suur tänu, härra minister. härra minister, võtame nüüd ette järgmise küsimuse, mis on eh, härra Martini enda küsimus ja puudutab Euroopa Liidu finantsjärelevalve korraldamist, nii et härra minister, teil jällegi sõna tänan, härra Martin. ma arvan, et Euroopa Liit astub vastu paljudele probleemidele, Eh, selleks oli vaja karmi kriisi, kuid me siiski oleme suutnud välja töötada finantsjärelevalvesüsteemi kogu Euroopas. ning eh, see toimub kahes põhilises dimensioonis, mis on ette nähtud eh, kuues direktiivis, mis puudutavad finantsjärelevalvet, mille esitas komisjon möödunud aastal ning mis vajavad nõukogu ja parlamendi poolset toetust. Hispaania eesistumine äh, soovib, et sellise kokkuleppeni jõutaks. sellega seoses on meie oluliseks vastasrääkijaks just teie koda, mis puudutab makrojärelevalvet, mis on seotud süsteemse riski kontrolliga, siis see peaks üritama ette näha, ära hoida suuri kriise, samuti vähendada ehm, finantskriise ja samuti on olemas äh, mikrojärelevalve, oh, see on just see, millest, äh, mida pidas silmas härra Martin oma küsimusega, need on tegu kolme Euroopa autoriteediga, mis äh, kontrollivad panku, samuti kindlustusettevõtteid ja väärtpaberiturgusid. eesmärgiks on süvendatult kont-, süvendatud kontrolli Eh, individuaalsetes finantsüksustes ja kaitsta sellega eh, ka eh, panga kliente. nõukogu võttis vastu vastavasisulised otsused kõigepealt oktoobris toimunud tippkohtumisel. andsime nii-öelda poliitilise jah-sõna, väljendasime oma usaldust makrosüst-, järelevalvesüsteemi vastu ning äh, detsembris mikrojärelevalvesüsteemi ja kogu selle õigusloomelise paketi vastu. see on seotud tihedalt kaasotsustusmenetlusega ning samuti ka sellega, mida parlament nõukoguga kokku lepib. Need kolm komisjoni peaks hakkama varsti toimima. direktiivid tuleks vastu võtta loodetavasti E, juba Hispaania eesistumise esimesel poole, esimeses pooles, e, vähemalt peaks see toimima hakkama kahe tuhande kümnenda aasta esimeses pooles, seda soovib nõukogu. ning sellega seoses loodame tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga teha, et me selle olulise sammu saaks edasi astuda. tegu on ajaloolise sammuga, mis samas äh, vastavate nendele suunistele, mille, mis töötati välja G kahekümnes väljaspool Euroopat, Ameerika Ühendriigid astuvad sarnaseid samme, see peaks aitama ära hoida tulevikus toimuvat võimalikke kriisi, mis on seotud finantssüsteemi vähese reguleeri-, reguleerimisega ning nagu ütles üks äh,, ütleks saadik enne ka mõningate finantssüsteemis töötavate juhtide vähese vastutustundega. suur tänu, härra minister, härra Martin, palun suur tänu teile, härra minister. Te rääkisite ähm, mikroseadusandlusest. ma olen veendunud, et äh, te olete kursis sellega, et äh, väga intensiivselt on kritiseeritud äh, kõigepealt selle seadusandluse ulatust. meil on Euroopa aruandlussüsteem, mis on äh, tõsise kriitika alla sattunud, et see ei ole nimelt piisavalt tõhus. ja see järelevalveasutus ei ole ka väga sõltumatu, kas see on tõsi? kas Hispaania eesistumise ajal on äh, selle kogu sõltumatuse osas äh, plaanis midagi ette võtta? ja seesama puudutab ka ulatust, kas selles valdkonnas oleks võimalik ka edasiminekut äh, tagada, sest praegu ei ole küll mõistlik see töökorraldus, härra minister, palun ma arvan, et ettepanek, mille komisjon tegi, oli päris hea ning äh, samuti oli, suudeti jõuda konsensusele nõukogus, seda pole alati kerge saavutada. selleks tuli, äh, pidi sekkuma komisjon, pidi sekkuma komisjoni Rootsi eesistumise, istumine ning äh, nüüd jõuab see Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlament on aga nagu see, kes peab vastavad ettepanekud äh, läbi arutama ning see tähendaks kokkuleppe saavutamist kahes äh, valdkonnas, nõukogus on selles osas äh, kokkulepe saavutatud ja vaatame, kuidas suudetakse kokkulepe saavutada Euroopa Parlamendiga, tegu on ähm, teemaga, mille üle võib pikalt arutada, ma olen täiesti veendunud selles, et me suudame kokkuleppeni jõuda, sest see on vajalik ehm, mõlema eh, institutsiooni vahel, on see kokkuleppe saavutamine oluline. Um, suur tänu, härra minister, lisaküsimusteks on terve pikk nimekiri ja nagu ikka, saavad sõna need, kes sõna pole saanud ja kes seda kõigepealt on küsinud, nii et eh, seekord lisaküsimused härra Kellile ja härra Šuantessele. härra Kelly, palun kõigepealt. suur tänu, eh, proua president see finantsjärelevalve ettepanek, kas selle osas kaaluks Hispaania ka parimate tavade juurdetoomist ja et suurte pankade tegevjuhtide palkadele pandaks ülemine piir ja et piirata seda groteskset boonuste kultuuri, mis on meid sellesse jamasse viinud ja härra Tšuantis, palun suur tänu, proua president, härra minister, ma seostaksin selle finantsjärelevalve küsimuse nende tegevustega, mida ettevõtted on ette võtnud, kes on Londonis oma peakorterid ja nimelt on seadusandlused nende ettevõtete juhid öö, viivad oma võlakirjadega defitsiiti äh, tänu valuutadega mängimisele teatud äh, riigid. kas on mingisuguseid äh, nõudeid tulemas sellise spekuleerimise vastu, selliste spekulatiivsete fondide vastu, mille, mille baas on Euroopa baas? suur tänu, härra minister, palun arvan, et tõepoolest on võimalik rääkida headest tavadest, mis on seotud erinevate finantsüksustega. tegu on aruteluga, mis keerleb ümber finantsjärelevalvesüsteemidega ja ma arvan, et see on õige hetk selles suunas edasi töötada ja see tähendab seda, et on võimalik kaasata ka selliseid elemente, millest te just siin rääkisite. ma arvan ühtlasi, et äh, teise sõnavõtja ettepanek on samuti täiesti võimalik osa neist direktiividest, mida te hakkate siin kojas arutama. näiteks seoses riskifondide reguleerimisega, mis on Äh, vajalik osa järelevalvesüsteemidest või äh, nagu meie peaminister täna hommikul ütles, tuleb välja juurida äh, maksuparadiisid. see kõik on täiesti võimalik osa neist direktiividest ja te võite seda kindlasti arutada selles kojas ja see küsimuses, mis puudutab siis reformi, nagu ütles seda nõukogu kunagi, eh, täieliku ja reaalse finantssüsteemi ümberkorraldamiseks. sinna on võimalik lisada erinevaid lähenemisi ja erinevaid mõtteid, mis teile sobivad. suur tänu, härra minister. ja nüüd eh, järgmine küsimus, proua Kratsa küsimus, puudutab see Äh, finantsolukorda Kreekas ja euroala rolli, nii et palun. Bien, muchas gracias, señora presidenta. suur tänu teile. Euroopa Liidu aluslepingus on pädevused selgelt ära jagatud. majanduspoliitik, liikmesriikide majanduspoliitika puudutab Euroopa Liidu ühishuve. samas riiklik eelarve käib liikmesriikide pädevusse. sellega seoses kuna Euroopas on kuus, kuueteistkümnes riigis ühisraha ning äh, samas kavatsetakse euroala edasi laiendada, võttes arvesse, et euroala peab olema võimalikult suur ja võimalikult haarav, nagu ütleb Maastrichti leping. ning see tähendab seda, et liikmesriigid peavad teatud reeglitest kinni pidama oma eelarvete koostamisel. see puudutab kogu Euroopa Liidu rahandussüsteemi sellega seoses tuleb äh, ära, tuleb hoiduda liigsetest äh, puudujääkidest eelarvetes, see on esmatähtis osa meie äh, ühtses rahanduspoliitikas. see ja see puudutab ka meie majanduspoliitikat. seotud on see loomulikult stabiilsuspaktiga ja Maastrichti leppe artikkel sada kaks, kakskümmend kolm keeldab Eh, Euroopa Keskpangast eh, laenu võtmist ja ka ja seda neil liikmesriikidel, kes kasutavad eurot. samuti eh, ei ole lubatud suur eelarve puudujääk. Öeldakse, et ei Euroopa Liit ega liikmesriigid ei tohi alluda teiste liikmesriikide diktaadile. iga liikmesriik peab garanteerime, et ta on võimeline oma kohustusi euro suhtes täitma. nõukogu on välja öelnud, et kõik liikmesriigid peavad seda tegema. nõukogu loodab, et Kreeka ja teised riigid võtavad vastu vajalikud otsused selleks, et majanduslik eh, tasakaalutusest välja tulla ning eh, tugevdataks eh, maailm, riigi majandus- ja rahandussüsteemi. tuleb samuti meenutada, et see tähendab seda, et tuleb üle vaadata ka vähe põhjendatud majanduspoliitikud. mis puudutab konkreetselt Kreeka juhtumit, siis veebruarikuus komisjon võtab vastu soovitused oma initsiatiiviõigusele tuginedes. see tähendab seda, et välja töötatakse strateegiad, mille abil Euroopa Liit saab näidata üles oma huvi ja oma kaasatust eh, riikides, eh, mis on sattunud raskustesse, aitäh. proua Kratsa, palun. Eh, ma tänan teid selle vastuse eest Te meenutasite äh, neid äh, lepingu artikleid, mis tegelevad liigse eelarve puudujäägiga. Euroopa Parlament on nende artiklitega tuttav. mul on tunne, et te võiksite tea, öelda mulle seda, mida peab silmas äh, härra Zapatero, kui ta räägib Eurotsooni solidaarsusest ja spetsiifilistest finantsprobleemidest. kas ta arvab, et oleks võimalik par-, parandada majanduslikku koordineerimistööd äh, või ähm, näiteks äh, toetusküsimusi, kas oleks äh, võimalik näiteks kuidagi ära hoida sotsiaalset ja äh, maksudumpingut ja sellel võivad ju olla teatud riikides konkreetseid tagajärgi. kas te võiksite meile midagi enamat öelda ja kas te teate, mida peab sinu härra Zapatero, kui ta räägib solidaarsusest? suur tänu. Euroopa Liit on see maailma piirkond, kus on solidaarsus väga nähtav. näiteks Kreeka puhul või Hispaania puhul oleme Euroopa Liidu poolt väga suurt solidaarsust tunda saanud Euroopa fondide abil, struktuurifondide abil Need on väga oluline osa Euroopa solidaarsusest, mis kindlasti edasi toimivad, sellel ei ole võrdväärset kusagil maailmas. see näitab, et on toimunud suuri edusamme kõikjal maailmas, see on kasulik kogu maailmale, see toetab turgude avanemist, see tähendab ka seda, et, et osutatakse toetust selleks, et piirkondi, erinevaid piirkondi toetada. Neid fonde tuleb loomulikult hästi ära kasutada ja see tähendab ka seda, et kasutusele võetakse äh, kontrollimeetmed, nii et solidaarsus on kindlasti olemas. ja üks solidaarsus märke on ära toodud äh, lepingus, te rääkisite siin meie lepingust. lepingus on välja toodud liikmesriikide kohustus koordineerida oma majanduspoliitikat, samuti ka sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat. artikkel viis ütleb seda täiesti selgelt ja samuti väljendatakse seal Euroopa Liidu solidaarsust. see puudutab siis ühtsete eesmärkide väljatöötamist ja vastuvõtmist koordineeritud majanduspoliitika väljatöötamisel. väga paljud praegustest probleemidest Euroopa erinevates riikides, mis on tekkinud kriisi tagajärjel, ei oleks eh, sugugi olnud niivõrd intensiivselt, kui meie majandusliit oleks eksisteerinud juba varem, sest eh, Euroopa rahaliit eh, arenes edasi, kuid majandusliit ei arenenud ja see tähendas seda, et ei koordineeritud majanduspoliitikat, nii nagu seda oli ette nähtud ja seda ei ole toimunud nii nagu, nagu leping seda ette näeb ning meie eesmärgid, mida näeb ette Agenda kakskümmend kakskümmend, mis puudutab näiteks tööhõive eh, küsimusi, samuti spetsialiseerumist ja keskkonnaküsimusi, need on seotud samuti solidaarsusega ja see on oluline kontinendil, mis peab olema võimalikult ühtne, kuid samas see ei takista eh, seda, et, et, et alusleping nõuaks vastutust ka liikmesriikidelt endilt oma, oma riigivõla eh, küsimuses või eh, eelarve küsimustes. siin on siiski sotsiaalpoliitiline kontekst, struktuuripoliitiline kontekst, regionaalpoliitiline kontekst ja loodetavasti on olemas tulevikus ka sotsiaal- ja majanduspoliitiline koordineerimine, see on oluline, eh, oluline aspekt meie eh, solidaarsuse tõhustamisel Euroopa Liidus. suur tänu, härra Semka, kas te soovisite uuesti küsida? ma tahtsin esitada küsimuse sellepärast, et teie, härra minister, ütlesite, et seda rasket olukorda Kreekas arutatakse selle aasta veebruaris. on tõsi, et äh, Kreekas on väga tõsine sisekriis, aga kahjuks võib see mõjutada ka teisi riike. minu küsimus on, et kas peale arutelude ei peaks te alustama tõsiseid läbirääkimisi ka Euroopa Pangaga, sest äh, nemad on üks neid, kes saaks tegutseda. aitäh, härra minister, palun bueno,. Eh... ma arvan, et igal institutsioonil on oma tegevusvaldkond. see on üks äh, Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu olulisemaid aspekte. see muudab ta ka usutavamaks tõsi on see, et nõukogu tegeleb konkreetselt Kreeka küsimuse, loomulikult, sest tegu on Euroopa Liidu liikmesriigiga, rahandusliidu liikmega ja loomulikult meid kõiki puudutab see, mis toimub teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, meid, meid huvitab see, mis toimub väljaspool Euroopa Liidust ja mis me siis veel räägime riigist, mis ähm, äh, on üks kuueteistkümnest euroriigist. tuleb tegutseda äh, lepingu poolt seatud piirangute raames ja samuti tuleb rakendada eh, soovitusi, mida Kreekale jagada ja eh, Euroopa Keskpangil, pangal on loomulikult omad kohustused, milles sätestavad leping, see puudutab stabiilsust, finantsstabiilsust ja samuti ka hinnastabiilsust ning äh, Nad on eh, iseseisvad, sõltumatud. see sõltumatus on üks olulisemaid printsiipe Euroopa Liidus, mis võimaldab muuta usaldusväärsemaks meie valuutad, eurot ja meie majandus-rahandussüsteemi. see sõltumatus, sellest, seda tuleb respekteerida, sest see on fundamentaalne osa meie äh, meie eh, majandus- ja rahandussüsteemis, mille Euroopa Liit hiljuti vastu, paar aastat tagasi vastu võttis. aitäh, minister, aitäh osalemise eest sellel esimesel küsimuste voorul eesistujaga kõikidele küsimustele kahjuks aja pärast vastata ei jõudnud, nendele vastatakse kirjalikult ja nüüd on istung vahe kuni kella üheksani.